daamid ja härrad, tere hommikust. istung on alanud. esimene päevakorrapunkt tänases päevakorras on nõukogu ja komisjoni avaldused teemal Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine kahekümne üheksandast kolmekümnenda oktoobrini.